IMF ja komisjon tuleb üsna varsti välja ka selle alaste ettepanekutega. suur tänu! Grazie commissario, la discussione è chiusa. suur aitäh, lugupeetud volinik, sellega on arutelu selles küsimuses lõppenud ning hääletame seda päevakorrapunkti homme kell kaksteist kolmkümmend. ja nüüd on meil päevakorras Barbara Matera raport üksikemade olukorra kohta. annan sõna raportöörile, teil on neli minutit suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin äh, oma sõnavõtu alguses äh, tänada variraportööre ning kõiki teisi kolleege, kes on äh, selle raporti sisu rikastanud uute mõtetega, selleks et toetada seda väga haavatavat naiste rühma. Need naised on üksikud, nad peavad üksinda oma lapsi kasvatama ja see ei ole nende vaba tahe olnud, sageli. samal ajal nad peavad ka karjääri tegema, nad on ohustatud vaesusest ning neil on vaja Euroopa institutsioonide poolset toetust. mul on hea meel Ähm, selle üle, et mulle äh, tehti see au äh, ja anti ülesandeks äh, koostada raport üksikemade olukordade, olukorra kohta Euroopa Liidus. tegemist on esimese algatusraportiga Euroopa Parlamendis üksikvanemate toetuseks. mõned kuud tagasi äh, korraldasime Euroopa Parlamendis äh, avaliku kuulamise, kus osalesid organisatsioonid ja eksperdid, äh, kes teevad tööd selleks, et üksikemasid aidata. meil oli esimene arvamuste vahetus valdkondades, kus tuleks tegutseda selleks, et üksikemasid toetada. Viimastel kuudel olen ma koht-, kohtunud organisatsioonidega erinevates liikmesriikides ähm,, Belgias, Ühendkuningriigis, Iirimaal ja mujal Äh, just nende organisatsioonidega, kes äh, tegelevad üksikemade abistamise küsimusega. Äh, ma käisin ka ühes üksikvanematele mõeldud kodus ja Äh, see äh, organisatsioon rääkis, need esindajad rääkisid äh, meile nendest raskustest, millega üksikemad igapäevaselt silmitsi seisavad. naiste õiguse komisjoni liikmena olen ma ringi käinud ning vaadanud, millised on näiteks Poolas pakutavad toetused üksikemadele. üksikemad moodustavad rühma, mida on raske määratleda. Euroopas on väga palju erinevaid poliitikaid, eh, mis on suunatud üksikemadele Hispaanias, Itaalias, eh, eh, Portugalis ja Kreekas on üldiselt olukord selline, et laiendatud perekond aitab äh, üles kasvatada üksikemade lapsi või üksikvanemate lapsi äh, ilma äh, lisaabi jõude värbamata, aga Prantsusmaal, Rootsis, Taanis ehk siis põhja pool on riik paika pannud süsteemid, mis aitavad üksikemasid välja on töötatud poliitikad äh, sotsiaalabi andmisest, andmiseks ida äh, pool võib näha poliitikate segu, mõned riigid äh, tuginevad kommunistliku ajajärgu mudelile ja teised riigid Ida-Euroopas on üle võtnud segu Põhja- ja Lõunariikide meetoditest Eestis ja Lätis on olukord selline, et üksikemade hulk on äh, umbes üheksa protsenti. Äh, sageli arvatakse, et üksikemad on noored vastutustundetud naised, aga tegelikult on olukord selline et, et kaheksakümmend viis protsenti äh, nendest naistest on kakskümmend viis kuni nelikümmend aastat vanad. ja lisaks sellele tuleb öelda seda, et finants- ja majanduskriis on eriti raskelt mõjutanud just üksikemasid Nad on äh, äh, kannatanud ka äh, palgavahe tõttu, mis on meeste ja naiste vahel, nad peavad sageli üksinda oma laste eest hoolitsema ja statistiliselt võib öelda, et need perekonnad on vähem stabiilsed kui need, kus on kaks vanemat ja seda sellepärast, et üksikemad peavad toime tulema nende ülesannetega, mida tavaliselt jagavad kaks lapsevanemat Äh, üksikemadel ei ole aega puhata, äh, üksikemad on tavaliselt vähem haritud, neil on vähem oskusi kui need äh, naised, kes on abielus ja üksikemadel on probleeme tööturule pääsemisega ning nad põrkuvad sageli mm, takistuste vastu. praegusel hetkel mul rohkem kahjuks aega ei ole sõna võtta kuid ma tahaksin veel seda öelda ja te võite mind katkestada, lugupeetud president, ehm, ma tahaksin öelda seda, et siin raportis on uued algatused ehm, välja toodud, millega Euroopa Liit peaks tegutsema, sellepärast et ehm, eh, üksikemade küsimus peab saama Euroopa Liidu prioriteediks, võttes arvesse seda, et eh, üksikemade hulk üle kogu Euroopa suureneb järjest. aitäh! suur aitäh, proua Mateera, teile! ja nüüd eh, on meil ette nähtud vaba mikrofoni voor ja sõna saab proua Bauer. suur aitäh, lugupeetud president. kõigepealt tahaksin õnnitleda proua Mateerat. ta on analüüsinud äh, seda teemat väga põhjalikult üksikemade olukord on äh, midagi, mida võib äh, siduda ka äh, laste vaesusega ja sellest see raport tegelikult räägibki. iga kolmas laps elab alla, allpool vaesuspiiri üksikvanemaga peres või siis ähvardab selliseid lapsi vaesuse oht keeruline on ühe vanemaga peres saavutada tasakaal töö ja eraelu vahel ääretult oluline on see, et me võtaksime tarvitusele meetmed nende naiste aitamiseks, sellepärast et vastasel korral ei ole meil võimalik saavutada tööhõivepoliitika eesmärke, mille me oleme endale seadnud ja veelgi hullem, eh, vastasel korral eh, need lapsed eh, langevad vaesuse lõksu. ma olen veendunud, et me peame tarvitusele võtma olulised sammud selles valdkonnas. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Zaborska. suur aitäh! üksikemade elu on väga keeruline. Nad teevad äh, oma laste jaoks äh, kõik, mis nad suudavad ning neid ähvardab äh, vaesusesse sattumise oht. ja seetõttu ma toetan püüdlusi toetada neid naisi, kes on pärast lahutust üksi jäänud. me teame, et kui naised oma lapsi üksinda kasvatavad, siis läheb see riigi jaoks rohkem maksma kui siis, kui laps kasvab kahe vanemaga peres. me peame toetama perekondi, edasi. paljud lahutused äh, leiavad aset äh, just majanduslikel põhjustel perekonnas komisjon peab mõistma seda, et perekond ei kujuta endast äh, koos elavate inimeste kogumit ning et abielu ei ole ainult mingi paberitükk, nad peavad mõistma, et ähm, meie äh, äh, peame tegelikult tege-, tegelema mitte ainult üksikemade küsimusega, vaid ka üksikisade küsimusega, sellepärast et meil on ju ometi sooline võrdõiguslikkus, aitäh! suur aitäh ja proua Roitova, palun! suur aitäh, mina tahaksin toetada seda äh, raportit, mille äh, proua Matera koostas üksikemade küsimuses. ma usun, et liikmesriigid peaksid edendama ähm, sobivaid mudeleid, äh, toetamaks üksikemasid, mis võimaldaksid neil saada juurdepääsu tööturule ning luua tasakaal töö ja eraelu vahel. ma arvan, et me peaksime toetama üksikvanematele mõe-, vanematele mõeldud maksusoodustusi ja mitte ainult üksikvanematele mõeldud soodustusi, vaid ka abielus olevatele vanematele, kuna ka neid ei tohi eh, eh, halvemasse olukorda jätta ja seda selleks, et üksikemade arv ei eh, kasvaks veelgi investeeringud haridusse on väga hea investeering, võttes arvesse seda, mis Euroopas äh, toimub. Äh, liikmesriigid peavad vahetama parimaid tavasid ning liikmesriigid peavad toetama äh, mittetulundusühinguid, mis keskenduvad üksikemade abistamisele töö, tööturule sisenemisel. suur aitäh! suur aitäh ja proua Kosta, palun! suur aitäh! ma tahaksin tänada raportööri selle väga eh, huvitava eh, raporti eest. nagu raportöör ütles, eh, siis üle viie protsendi naistest Euroopas on üksikemad ning kaheksakümmend viis protsenti üksikvanematest on just naised ning tegemist on tõesti naisi puudutava probleemiga ja sageli sotsiaalhoolekandesüsteemid seda äh, niimoodi ei näe. nagu raportis on öeldud, siis äh, olukord on äh, erinev ähm, erinevates liikmesriikides. Põhja-Euroopas on võimalik näha noori üksikemasid aga lõuna pool eh, on üksike emad eh, pigem eh, leseks jäänud naised või lahutatud naised. Põhja-Euroopas me näeme, et sotsiaalhoolekandeteenused on rohkem välja töötatud, sest et perekondlikud võrgustikud on väiksemad kui Lõuna-Euroopas ja sageli me näeme kas seda, et kõigepealt tulebki ära teha seda, mida raportöör ka ütles, nimelt tuleb vaadata, millised on parimad tavad sotsiaalhoolekande süsteemis selleks, et me saaksime töötada välja erinevad teenused, aitamaks naisi koolitada ning aidata nad tööturule selleks, et hoida ära nende eemalejäämine tööturust. ma arvan, et meil on vaja eh, komp-, komplekssemaid teenuseid nende naiste aitamiseks. suur aitäh! suur aitäh ähm,! proua Plašikova, suur aitäh! Äh, ühiskondades, kus äh, valitsev patriarhaalne süsteem, ei saa üksikemad äh, seda austust, mis nad on ära teeninud. ja Äh, nad jäetakse üksinda selleks perioodiks, äh, äh, mil nad üksi on, enne kui nad leiavad jällegi partneri ja moodustavad nii-öelda traditsioonilise perekonna ja see muudab selle olukorra veelgi keerulisemaks. me peame oma poliitikaid muutma selle olukorraga tegelemiseks. liikmesriigid peavad aitama üksikemasid nende püüdlustes endale ja oma lastele väärikas elu luua üksikemad ei teeni piisavalt, nad ei saa õiglast palka Nad jäävad kõrvale erinevatest valdkondadest, nagu näiteks äh, haridus, tööhõive, äh, tervishoiuteenused, äh, sotsiaalabi ning majutusega seotud teenused. perekonnad, kus on üks lapsevanem, eriti just, kus selleks lapsevanemaks on ema, vajavad meie toetust, aitäh! suur aitäh! proua Nevadolova suur aitäh, kallid kolleegid, üksikemade olukord Euroopas on tõesti kohutav Euroopas on väga palju üksikemasid, kes seisavad silmitsi vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse, tööpuuduse, ähm, halva tervisliku olukorraga ja nii edasi. Need naised peavad äh, suutma tulla toime erinevate diskrimineerimisvormidega ja sellepärast me peame välja töötama programmid nende naiste toetamiseks, nende laste toetamiseks, et neid toetada äh, nende äh, tööelus, me peame neile pakkuma nõustamisteenuseid ja lisaks tuleks äh, ettevõtetele, kes äh, üksikemasid palkavad, äh, maksusoodustusi anda. lisaks sellele ka vabatahtlikud kampaaniad, mida korraldatakse üksikemade aitamiseks, aga sageli nendele kampaaniatele ei tagata piisavalt rahalist tuge me peame teavitama noori äh, seksuaalkäitumise küsimustes ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et äh, selles arutelus äh, ei osale mehi täna. sellest on kahju. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Tšeskova. suur aitäh, proua president. mina Äh, olen ECR fraktsiooni nimel olnud äh, selle raporti variraportööriks ja ma tahaksin öelda järgmist. Tšehhi Vabariigis äh, elab iga neljas laps ainult ühe vanemaga ning üheksakümmend protsenti üksikvanematest on üksikemad ja see on väga murettekitav olukord ning seetõttu ma toetan neid poliitikuid, kes on võimaldanud äh, Äh, neil äh, naistel äh, tasakaalustada oma töö ja pereelu. ma leian, et paindlikud töötingimused, näiteks osalise ajaga töötamine või töötamisvõimalused kodus, kodust on väga olulised, lisaks lapsehoiuteenused on olulised, see võimaldab üksikemadel ka tööl käia, kui nende laste eest hoolitsetakse. ma tean, et ääretult oluline on Äh, tagada see, et üksikemadel oleks võimalik samaaegselt teha nii tööd kui hoolitseda oma laste eest. ma tänan raportööri selle raporti koostamise eest ja ma leian, et tema tehtud töö on olnud suurepärane. siin raportis tuuakse välja üksikemade peamised probleemid ning siin on ära toodud väga olulised eesmärgid. aga äh, mina kuulun ECR fraktsiooni ja mul on üks küsimus ma tahaksin teada, kas need instrumendid, mida siin raportis mainitakse, eh, tervishoiu ja eh, sotsiaalhoolekande valdkonnas eh, peaksid jääma Euroopa Liidu pidev, pädevusse, mina arvan, et liikmesriigid peaksid ise nende eest vastutama, aitäh. suur aitäh ja viimasena saab sõna Äh, proua äh, Jalovjetška, suur aitäh! Äh, Euroopa Liidus on järjest rohkem üksikemasid ja ka üksikisasid. väga paljudel lastel ei ole pealelõunal vanemad, kellega koos olla ja ääretult oluline on rääkida nendest inimestest, kes üksinda oma lapsi kasvatavad ääretult oluline on toetada neid emasid ja isasid äh, nende igapäevaprobleemides äh, Euroopa peab äh, toetama selliste vanemate tööalaseid pingutusi, me peaksime aitama neil ettevõtlusega tegelema hakata, samas me peaksime tagada ka nende laste me peaksime püüdma tagada ka endale lastekaitse samal ajal, kui nad ennast koolitavad. me peame kaitsma ähm, nende mm, õigust äh, pääseda tööturule. ma äh, mainisin ka üksikisasid, sellepärast et mina arvan, et see raport peaks puudutama ka üksikisade olukorda, äh, vaatamata sellele, et nende hulk on palju väiksem kui üksikemade hulk suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik Reding. lugupeetud president, äh, ma tahaksin tänada proua Mateerat äh, selle väga äh, kasuliku ja õigeaegse teematõstatuse eest, sellepärast et see teema on tõeliselt oluline, me peame äh, Äh, meeles pidama seda, et äh, majapidamiste struktuur muutub Euroopas pidevalt äh, ning üksikvanemad, jah, loomulikult on ka üksikisasid, aga suurem osa üksikvanematest on siiski üksikemad ja nende äh, majapidamiste arv, kus on ainult äh, üks äh, vanem, kasvab järjest. hiljutine OECD analüüs ütleb, et kõikides liikmesriikides on olukord tegelikult üsna sarnane. aastaks kaks tuhat kolmkümmend Uh on äh, tõenäoliselt äh, üksikvanemate hulk kasvanud kakskümmend kaks kuni kakskümmend üheksa protsenti, see tähendab seda, et äh, see olukord, mis meil praegu on, on ainult suure ähm, tendentsi alguseks me peame tegutsema, esimene eh, tegevus on ära toodud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, eh, me tahame vähendada inimeste hulka ehm, kahekümne miljoni võrra, kes, eh, nende inimeste hulka siis, kes elavad vaesuses või vaesuse ohus, me räägime ka lastest, ehm, kes on selles suhtes just eriti ohustatud ja seetõttu ongi Äh, Euroopa platvorm äh, loodud, mis on suunatud äh, vaesusevastasele võitlusele selle raames äh, keskendutakse perede toetamisele ning juurdepääsu tagamisele olulistele teenustele, nagu näiteks äh, lapsehoiuteenus, äh, majutusteenus ning haridus. taskukohane lapsehoid on ääretult oluline üksikemadele ja ka üksikisadele Äh, vanemad äh, peavad äh, olema suutelised tööturule naasma, ähm, seda selleks, et mitte jääda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse lõksu, me peame teadma ka rohkem sellest nähtusest ja seetõttu me kogume informatsiooni selleks, et vaadata, millised on suundumused selles valdkonnas ning et võrrelda sotsiaalhoolekande sätteid meil on sellised andmed juba OECD äh, pereandmete andmebaasis äh, ja äh, lisaks on meil ka uus instrument, Äh, mis võimaldab meil äh, koguda infot erinevate peretüüpide äh, kohta. Euroopa Pereliit on üle-euroopaline platvorm, kus on võimalik häid tavasid vahetada ning edendada vastastikuste õpet selles valdkonnas. tegemist on väga olulise platvormiga ja ka meie soolise võrdõiguslikkuse instituut Euroopas analüüsib andmeid selles valdkonnas ning töötab välja meetodeid eh, ning instrumente ähm, äh, selleks, et tagada parimate tavade vahendamine ning soolise äh, võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Ehm, te ütlesite, et me räägime täiskogul esimest korda eh, sellel teemal eh, ja ma olen isiklikult veendunud, et see ei jää viimaseks korraks, aitäh. suur tänu, volinik. sellega on selle päevakorrapunkti arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmisena on päevakorras